Nende pealkirjad avaldatakse istungi protokollis. nüüd äh, läheme päevakorra kinnitamise juurde käesoleva nädala äh, päevakord. esimeste konverentsil vastu võetud äh, päevakord on teile laiali jagatud. esmaspäeva kohta annab Rahvapartei fraktsioon teada, et äh, mis puudutab äh, komisjoni mõjuhindamise suuniseid, siis äh, nende teemal tuleks vastu võtta ka resolutsioon ja põhjenduseks saab sõna härra Piiper, palun. suur tänu, president. täna õhtul me räägime komisjoni mõjuhindamise suunistest kahjuks ilma resolutsioonita tegemist on küsimustega, mis puudutavad keskmise suurusega ettevõtteid ja täpsemalt äh, tuleb juttu sellest, et äh, peadirektorite tegevus äh, võimekus suureneb, nõukogude võimu on vähendatud, me oleme seoses sellega mures ja me soovime, et äh, sellele arutelule järgneks ka resolutsioon, me palume sellele teie toetust. tänan, härra Piper. kas äh, keegi soovib rääkida selle ettepaneku poolt, toetada härra Piperit ja palun uh,? Yes, jah, härra president, äh, mina tahaksin toetada seda ettepanekut resolutsiooni eelnõu teksti tuleb veel arutada, me oleme lõppotsusest veel kaugel, aga ALDE fraktsiooni poolt ma toetaksin seda ettepanekut, aitäh. suur tänu, kas keegi on ettepaneku vastu? keegi ei ole vastu? siis hääletame, palun andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, nii et on kinnitatud nii. järgmised tähtajad. resolutsiooni ettepanekud teisipäeval kaksteist null null. muudatusettepanekud, et esitada ühine resolutsiooni ettepanek äh, kolmapäeval äh, kaksteist null null ja ühise resolutsiooni ettepaneku muudatused äh, kolmapäeval kolmteist null null eraldi osade kaupa hääletused kolmapäeval üheksateist null null. kas tänase päevakorra kohta on veel muudatussoove? ei ole. teisipäeva osas äh, ütles Rahvapartei fraktsioon mulle kõigepealt, et äh, soovitakse äh, et äh, päevakorrast võetaks maha Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringu info töötlemist edastamist lennuettevõtjatelt äh, nii edasi käsitleva lepingu kohta. proua Holmeier, teil on sõna. austatud äh, kolleegid see ettepanek esitati kolm päeva tagasi, ilma et variraportöörid oleksid olnud sellega nõus, fraktsioonid ei ole saanud veel läbi rääkida sel teemal, meil ei ole ka komisjonis olnud äh, põhjalikku arutelu, nii et äh, oleks vajalik anda fraktsioonidele aega aruteludeks, tegemist on rahvusvahelise kokkuleppega ja parlament äh, jääks halba varju kui äh, me ei äh, võtaks seda teemat äh, tõsiselt ja kui me võtaksime vastu poliitilisi otsuseid äh, nii, et kõigepealt äh, otsustama kohus. meil on äh, nüüd olukord selline, et äh, kohtuotsus võib lükata selle kokkuleppe kaksteist kuni kolmkümmend kuus kuud edasi, mis oluliselt äh, vähendaks äh, ka võimekust võidelda terrorismi vastu, mis praeguses olukorras muudab äh, tugevalt ja ka julgeolekuolukorda. kes räägib proua Holmeieri ettepaneku poolt? et keegi ei soovi rääkida poolt, kas keegi on vastu? proua Sippel, palun. suur tänu, president. miks oleme meie Euroopa Kohtu arvamuse äh, eelnevalt saamise poolt? me ei ole kunagi seadnud küsimärgi alla, et PNR andmed on vajalikud terrorismivastases võitluses, me oleme andnud oma nõusoleku kahele varasemale kokkuleppele, aga me äh, andsime heakskiidu siis, kui andmete salvestamine eelnevalt oli Euroopa Liidus lubatud, aga nüüd on Euroopa Kohus äh, võtnud oma otsuse vastu, mis seda keelab. ja nüüd äh, on see esimene kokkulepe, mida me peaksime sõlmima pärast Euroopa Kohtu vastavalt otsust läbirääkijad ei suutnud siin küsimusi piisavalt selgitada. nõukogu ja komisjon peaksid aga küsimuse ära selgitama, et kuivõrd on selline lennureisijate info vahetamine kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga. läbirääkimised Kanadaga on nüüd kestnud viis aastat ja selle aja jooksul on andmeid äh, muudkui edastatud ja neid edastatakse ka jätkuvalt, äh, kuni me siin äh, kojas oma otsuse vastu võtame, me peaksime aga panustama oma kodanike julgeolekule, mitte minema vastuollu põhiõigustega ja hääletame selle üle, kas ähm, lükata selle küsimuse käsitlus edasi. proua Holmaieri ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime elektrooniliselt üle. hääletamine on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. hästi. kas kõik on hääletanud? ma ei saa midagi parata, kui te siin aeglased olete ja ettepanek on tagasi lükatud. kas on teisipäeva kohta veel sõnasoove? siis läheme edasi kolmapäeva juurde. rahvapartei teeb äh, ettepaneku lükata edasi äh, resolutsioon, mis puudutab äh, Palestiina riigi tunnustamist detsembris. härra Preeda, palun suur tänu, härra president, Rahvapartei fraktsioon on palunud edasi lükata hääletus sellel väga delikaatsel küsi-, küsimuses. Äh, arutelu võiks jääda paika nii, nagu on ette nähtud. järgmistel nädalatel vaatame, mis toimub äh, liikmesriikide parlamentides ja siis hääletame detsembris siin kojas. ei ole minu meelest aeg praegu näidata, et nii delikaatses küsimuses parlament on lõhestatud. suur tänu, kas keegi soovib rääkida härra Preeda ettepaneku poolt? kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku vastu? palun, härra Howitt. suur tänu, härra president, ma alustan äh, sellest, et äh, ma toetan teie sõnu, mida te ütlesite sünagoogi rünnaku osas ja see on tõesti äärmiselt oluline, kuidas me sellele reageerime. teiseks ma tahaksin öelda, et meie fraktsioon tahab äh, hääletada tunnustuse üles, aga tahab saavutada konsensust. me oleme teistele fraktsioonidele öelnud, et me kavatseme lahendada selle nii paindlikult kui võimalik ja üritame kokku saada suure enamuse. mu sõber, kolleeg härra Preda, me oleme teiega sellest asjast rääkinud ja ta on näidanud seda, et äh, Rahvaparteil on väga selge seisukoht, nad ei kavatse sellest taganeda. me kõik saame aru, et see teema on delikaatne adekvaatne, kompromissid on võimalikud, aga Rahvapartei äh, arvab, et äh, tunnustamine võimalik ainult pärast läbirääkimisi äh, noh, nii on see olnud kogu aeg, aga kui me räägiksime tunnustamisest kui võimalusest liikuda edasi rahu poole, siis oleks lähenemine teistsugune natukene. ja seega me peaksime seda protsessi meie poolt toetama ja peaksime ka hääletama, võimalus konsensuse saavutamiseks on täiesti olemas aga praegu võib-olla ma tõesti toetaksin seda, et me lükkame edasi, praegu ei ole nimelt äh, näha siin, et konsensus oleks piisavalt suur kujunemas, nii et ma tahaksin, et me selle teksti osas läbirääkimisi jätkaksime ja vaatame, kas see konsensus siiski on võimalik. ja lõpetuseks, härra president, ütleks veel nii palju Rootsi, Iirimaa, Hispaania, varsti ka Prantsusmaa, kas meie tahame nendest maha jääda ja kaotada oma mõjuvõimu või tahame seda arutelu ise mõjutada? hääletame ettepaneku üle. ettepanek on edasilükkamine detsembrisse, kes on ettepaneku poolt? ja kes on vastu? erapooletud? kontrollime üle. hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, sada kuuskümmend seitse vastu, nii et ettepanek on äh, kinnitatud. kolmapäeva osas on äh, ettepanek äh, EFTD fraktsioonilt muuta päevakorrapunkti Euroopa Liidu terasetööstuse olukord pealkirja, härra Tamburano, palun. võttes arvesse, kui oluline on see teema ja millised sotsiaalsed aspektid sellega kaasnevad ning võttes arvesse ka seda, et Euroopa Liit loodigi ju alguses Euroopa söe ja terase ühendusena, palume me EPPDB äh, nimel, et äh, komisjoni ettepaneku pealkirja, mida arutatakse kolmapäeval, muudetaks ja et me nimetaksime seda terasesektoriks, mis äh, kaitseb töötajate huve ja ma loodan, et me töötame välja ka resolutsiooni teksti, mida saame arutada ja hääletada detsembris, aitäh! suur tänu, kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku poolt? kas kellelgi on argument ettepaneku vastu? hääletame ettepanekut. kes on poolt, palun andke käega märku. poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on alanud. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. Weiterhin für Mittwoch hat die ECR edasi äh, seoses kolmapäevaga on ETSR fraktsioon äh, teinud äh, ettepaneku äh, panna viimaseks päevakorrapunktiks äh, teema, mis käsitleb äh, Poola kohalikke valimisi ja demokraatia ohustamist ja kes äh, soovib kõneleda selle ettepaneku äh, poolt, härra Kolokrasnodebski, palun chciałbym złożyć suur tänu minu ettepanek on järgmine me võiksime päevakorda panna selle punkti mille te just ette lugesite sellepärast et tegemist on äärmiselt suurte ebakõladega Poolas ja sellised ebakõlad ohustavad demokraatiat see on suurim oht demokraatiale alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa ma taotlen seega, et komisjon sellel teemal esitaks omapoolse sõnavõtu ja seejärel järgneks debatt. Poolas toimunud valimised olid vastuolus nii Euroopa kui üleilmsete standarditega. ja me tunneme õigusega, et need valimised ei toimunud õigesti ja Poolas on selle tõttu tekkinud ka tugev vastuseis. valimistulemused avaldati alles kuus päeva pärast valimiste toimumist ning Poolas on palju inimesi, kes on veendunud, et tegelikult need valimised ausad ei olnud. selles kojas räägitakse tihti demokraatiast ja sellest, millised demokraatlikud protseduurid peaksid aset leidma teistes, tähendab kolmandates riikides, aga võiks vaadata ka seda, mis toimub Euroopas. Ehm, kes kõneleb ettepaneku poolt? härra Lekutko, palun. Uh, daamid ja härrad, mul on siin nimekiri standarditest, mis OECD on välja töötanud ja need on kriteeriumid, millele demokraatlikud valimised peavad äh, vastama ja see, mida räägitakse Poola kohta, on karjuvas vastuolus sellega, mida ma loen siit. seetõttu, kolleegid, mõelge sellele, kui midagi sellist juhtuks teie riigis. juhtuks nii, et kakskümmend kuni nelikümmend protsenti häältest oleksid tegelikult kõlbmatud hääled, rikutud sedelid kujutage ette, et teie riigis astuks kogu valimiskomisjon lihtsalt täies koosseisus tagasi. kas te saaksite öelda, et see vastab demokraatlikule standardile? ja kui te arvate, et see vastab demokraatlikule standardile, siis hääletage selle resolutsiooni vastu. kui te aga arvate, et selline olukord on problemaatiline, siis toetage seda. suur tänu, kas keegi on ettepaneku äh, vastu? opowiadam się przeciwko temu wnioskowi. lugupeetud president daamid ja härrad mina olen vastu. tegemist on katsega püüda siin kojas arutada siseriiklikku küsimust. tegemist on küsimusega, mis puudutab Poolat ja see peaks olema Poola sisemine debatt. see on Poola siseriiklik debatt jah, tõepoolest, Poola valimised ebaõnnestusid sellepärast, et meie äh, IT-süsteem ütles äh, üles. me vaatame praegu, mis täpselt juhtus, meil on sõltumatud kohtud, kes selle küsimuse lahendavad ja see äh, resolutsiooni ettepanek tuleks tagasi lükata, aitäh! tänan! hääletame ettepaneku üle, kes on selle poolt, palun andke käega märku kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. selgelt tagasi lükatud. neljapäeva kohta mul äh, sõnasoove ei ole ja käesolevaga on äh, antud nädala päevakord sisse viidud muudatustega kinnitatud nüüd läheme päevakorrapunkti juurde, milleks äh, on äh, Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek. selle päevakorrapunkti raames ei ole meil vaba mikrofoni roomu, vooru ja ma ei võta vastu ka sinise kaardi küsimusi. kõigepealt äh, tervitan siinkohal komisjoni, kes, kui ma õigesti näen, on